kaheksateistkümnenda juuni kirjaga äh, äh, teatanud, et härra Maurizio Enzo Lupi on valitud Euroopa Parlamenti, kuid härra Lupi on endiselt Itaalia transpordi taristuminister ja seetõttu ma pean ütlema, et äh, kahekümnenda septembri äh, aktiga aastast tuhat üheksasada seitsekümmend kuus on selline olukord äh, Äh, Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga ühildamatu ja see on siis Euroopa Parlamendi saadiku ametiga kokkusobimatu amet ja seetõttu loeb parlament presidendi saadud teate põhjal ametikoha vabaks. ja